Okay, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, dear guests, welcome. daamid ja härrad, kolleegid, austatud külalised. jätkame punktidega seitseteist ja kaheksateist äh, väliskomisjoni ähm, kohtumise päevakorras ning äh, tere tulemast ka INTA komisjoni esimehele. Ähm, Ahvet on muidugi kõige parem, aga INTA on äh, paremuselt teine komisjon ning ähm, tere tulemast kõikidele kolleegidele. päevakorrapunkt seitseteist, Euroopa Liidu ja Hiina suhete strateegiad. kõigepealt vaatame läbi Ahveti ees, omaalgatusliku raporti, see on esimene lugemine ning peale seda on meil kavas samateemaline avalik kuulamine ning äh, see toimub siis koostöös Intaga. Äh, tervitan meie külaliskõnelejat Jan äh, Weidenfeld, Hiina poliitikaüksuse juht Merix Mercator instituudist Berliinist. seega järgmiseks härra ähm, Alexander Putten, vanemteadur Klingendali instituudist Haagist ja Skype'i ühendusega eh, peaksime ühendust saama ka Mats Harboniga, Euroopa Liidu Hiina Kaubanduskoja presidendiga. tema on Pekingis, aga praegu vist see ühendus ei toimi. nüüd eh, meie külalised kõnelevad kõige olulisemaid punkte Euroopa Liidu Hiina suhetes, mis arenevad kiirelt. Eh, ma äh, Äh, eeldan, et härra Jaan Weidenfeld räägib Euroopa Liidu-Hiina suhetest äh, ja teile on ette nähtud kümme minutit. Äh, teine kõneleja, Ander Putin, räägib Hiina arengust rahvusvahelises plaanis ning seoses välispoliitikaga. ja loodetavasti saame ühenduse ka härra Mats Harborniga palun, sõna on teil, härra Weidenfeld. suur tänu, härra Weidenfeld äh,, härra McAllister ehm, mul on väga hea meel, et ma saan täna siin olla ja teie ees kõnelda ei ole sugugi liialdust, kui ütleme, et Euroopa Liidu Hiina suhted on uude etappi jõudnud, on saabunud uus reaalsus ja äh, kõige keerulisem on see, et Hiina ilmselt Eh, eriti oma eh, poliitilisi ja majandusnorme ei muuda ehm, ja seda on näha viimase kümne aasta jooksul, aga eriti viimastel kuudel, sest eh, Hiinal on oma tee kindlaks määratud ja see võib täiesti vältimatult tekitada pingeid, võib tekkida, tekitada mm, mittemõistmist, aga oluline on rääkida ka Hiina strateegiast Euroopas. Hiina äh, kohalolu Euroopas on äh, suurem kui, kui kunagi varem majanduses, ka julgeolekupoliitikas. kõigepealt räägiksin Hiina strateegiast Euroopa suunas. That, that goes the, the, sorry Well, if, yeah. There we go. Sorry about that. So let me look. seega vaatame, milline on Hiina majandustegevus Euroopas. millised on Hiina eh, tööstuspoliitika ambitsioonid, Made in China on kindlasti nende eh, lööklause ja nende eh, majanduslik laienemine hakkab järjest rohkem mõjutama äh, Euroopa Liidu majandust. muidugi nad püüavad kapitali väljavoolu piirata, ähm, mingisuguseid äh, vaatamata seitsmekümnele protsendilisele langusele võrreldes eelmise aastaga on ikkagi Hiina otseinvesteeringud kõige suuremad Euroopa Liidus äh, võrreldes eelnevate ajaperioodidega and the expected tightening of US investment screening rules will Euroopa Liidu äh, reeglite muutmine mõjutab kindlasti seda, kuidas kapital siia saabub, samas ähm, Hiina investeeringute ulatus ei ole iseenesest probleemiks, allikad äh, aga on need, mis muret tekitavad. viimastel aastatel on suurim äh, osa läinud transporditaristusse ja mujale ning see on äh, ka riikliku julgeoleku küsimus, äh, kõrgtehnoloogia ja tööstussektorid on kindlasti need, mis äh, on Hiina investorite sihtmärgiks. Hiina riik on otseselt seotud mitmete tehingutega. Hiina investeeringute arv on kolmkümmend viis protsenti protsenti kuni kolmkümmend kuus protsenti ja kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist suurenenud. uus mehhanism, mis hetkel parlamendis ja mujal käsitluses on, on oluliseks rolliks selleks, et lahendada julgeoleku küsimused, eriti mis puudutab kriitilisi taristuprojekte. praegusel hetkel tundub, et mehhanism on lühiajaline leevendus äh, majandusküsimustes. Euroopa Liit peab konkurentsipoliitikat analüüsima ja me oleme teinud mõningaid ettepanekuid alles kolm päeva tagasi selle kohta. teine kriitiline element puudutab kaks tuhat kakskümmend viis aasta valdkonda ning äh, Made in China kaks tuhat kakskümmend viis puudutab erinevaid tehnoloogiaid nagu 5G ja muud aspektid ja tulles nüüd poliitilise teema juurde, järgmised äh, investeeringud on jällegi äh, selles aspektis äh, saanud nähtavaks Euroopas, me näeme eelkõige läbi Vene prisma seda, ei ole põhjendust selle kohta, et see võiks olla oluliseks väljakutseks kesk- ja pikas perspektiivis pigem destruktiivsete mõjutustaktikate osa Kremli ja Hiina Kommunistliku Partei poolt on ähm, mõjutanud Euroopat selleks, et ümber kujundada, kuidas eurooplased näevad Hiina poliitilist ja majandussüsteemi ning Beijingi rolli, Pekingi rolli maailmas need mõjutustegevused Euroopas ja mujal lähtuvad ootustest, et nendega on võimalik tagada pikaajaline ellujäämine ja võimul püsimine poliitilised mõjumängud üritavad vaigistada kriitikat äh, Hiina poliitika suhtes ja partei suhtes. samas aga on siin ka muu loogika, kommunistlik partei on veendunud, et lisaks majandusjuhtimise suurenemisele on ta ülim äh, liberaaldemokraatiale. poliitiliselt mõjutatud tegevused seega on samuti ka olulises aspektiks selleks, et kolmandaid osapooli legi-, optimiseerida ja toetada kriitilise äh, välispoliitika projekte täna mulle antud aeg siin ei võimalda detailselt käsitleda, kuidas Hiina oma mõju kasutab, aga te näete neid näiteid siin. põhisõnumiks aga on see, et Hiinal on juba laiaulatuslik äh, mõjutusvahendite kogu Euroopas, äh, nii, mis puudutab nii poliitilist ärieliiti ning kujundab äh, Äh, erinevaid osapooli. see, et kommunistlik partei kasutab neid keerulisi vahendeid, ei tähenda, et nad tingimata alati ka mõju avaldavad, aga on mõningaid arenguid hiljuti, mis väidavad, et neil võiks mõju olla ja äh, ei ole suudetud reageerida Hiinale näiteks kaubamärkide osas, näiteks äh, rahvusvahelise õiguse tagamine meedia ülevõtmised ja koost-, mõjutused on äh, avaldanud meediavaldkonnas mõju ning äh, laiendamine ka Euroopa mõttekodadele ja ülikoolidele ning äh, ka nende teadustöö tegevuste kavandamise mõjutamine. Hiina mõju tegevustega võitlemine Euroopas ning läbipaistvuse ja avalikkuse teavitamine on kriitiline. see tähendab, et kõigepealt eh, uuriv ajakirjandus, eh, investeeringud mõttekodadesse ja akadeemiasse ning lõpuks eh, erinevate Euroopa avalikuste harimine. Euroopa Liidu institutsioonidel on kriitiline roll nende täitmisel. lõpetuseks tahaksin ma rõhutada seda, et mis puudutab julgeolekuga seotud äh, aspekte Hiina kohaloleku Euroopas, see esilekerkimine on asjakohane äh, nii Euroopas kui ka kolmandates riikides, aga see on nähtav äh, ka Euroopas. kolm näidet, eelmisel aastal Hiina sõjalaevastik tegi ühisharjutusi Venemaal, Läänemerel ja meie, seega meie piiri ääres Äh, lisaks sellele on ühise äh, harjutused läbi viidud ka Vahemerel ning äh, lisaks on Türgi uurinud seda, kuidas liituda Shanghai koostööorganisatsiooniga. Hiina ei otsi otsest vastandumist NATO liikmetega praegusel hetkel Ehm, on Türgi äh, retoorika neile meelepärane ja see näitab äh, nende suhtumist NATO-sse. lähtudes majanduslikest ja poliitilistest väljakutsetest ei ole üllatav, et Hiina globaalne julgeolekupoliitika ei ole senini saanud piisavat tähelepanu. samas aga on vaja selleks põhjalikuma analüüsi tulevikus äh, eriti mis puudutab Hiina majandusega poliitilist ähm, kohalolekut Euroopas, mida ma hea meelega teiega edaspidi arutaksin, aitäh selle eest, äh, aitäh kuulamast! suur tänu! meie teine külaline, härra Vander Puten, räägib Hiina tulevikust rahvusvahelises kogukonnas, välis- ja julgeolekupoliitikast, väljavaadetest järgmisteks kümnenditeks Hiina rahvusvahelise poliitika tulevikuvisioonid on teie ettekande pealkiri, eks ole um.? suur tänu, härra McAllister, jah, ma tahaksin tõesti rääkida Hiina tulevasest rollist ja tahaksin nagu diskuteerida selle üle, keskendudes mõnedele kõige olulisematele elementidele Hiina eh, eh, välispoliitika visioonis, mida on ise tutvustanud tutvustades oma rolli ja muidugi räägin ka oma tõlgendusest ning sellest, kuidas võiks seda kõike mõista. ja vaatame, kas meie äh, slaidid töötavad nii. Hiina juhtkond ja president Xi Jinping on kindlasti äh, rääkinud Hiina välispoliitika uuendamisest või uueks loomisest ja mitmetes kõnedes on äh, Hiina juht ka rõhutanud, kui tähtis see on, see on seotud Hiina äh, tagurlikkusega, äh, mis jäi minevikku, aga see on muutnud Hiina haavatavaks ja president väidab, et Hiina peab nüüd Äh, arenema ja edasi arenema ning uueks loomine ongi Hiina rahva kõige suurem unistus. Äh, president Xi äh, arvab, et riik peaks seda kõige olulisemaks pidama ning sellele keskenduma. president viitab siin ähm, ajaloole, ajaloolistele aegadele, kus Hiina oli nõrk, oli haavatav, äh, seda mõjutas äh, tuhande üheksateistkümnenda sajandi oopiumisõda, kõige olulisemad muudatused, mis on aset leidnud äh, Hiina arengus tollal, oli see, et et Hiina kaotas oma autonoomia, kaotas oma positsiooni maailma kõige suurema majandusena, samuti osa oma territooriumist, Hongkongi ja Taiwan'i ning äh, kaotas ka oma äh, regiooni liidripositsiooni nimelt. nüüd kõik need minevikku jäänud äh, sündmused, vaatamata nendele on siiski eh, Hiina suutnud taastada oma eh, võimekuse, ta on suuruselt teine eh, majandus maailmas, ta on saanud tagasi Hongkongi, Taiwan'i ta ei ole tagasi saanud ning võib-olla regiooni liidri staatust Ida-Aasia poliitikas ta ei ole ka veel saavutanud. nüüd kui Xi Jinping räägib rahvuslikust uuesti sünnist, siis ähm, mina saan sellest aru nii, et ta mõtleb, et need olulised elemendid, mis, mille Hiina kunagi kaotas, et need on vaja taastada. üks oluline aspekt Hiina positsioonides on äh, areng rahvusvahelises poliitikas, rahvusvahelistes suhetes Äh, viitan siin kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta presidendi kõnele, see on midagi, mida ta on korduvalt öelnud, Hiina peab äh, respekteerima kõikide riikide õigust iseseisvalt valida oma arengutee ja sotsiaalsüsteemi, olenemata sellest, kas nad on suured või väikesed, kõik riigid on rahvusvahelise kogukonna võrdsed liikmed sellel on kaks külge. ühest küljest muidugi Hiina on juba pikka aega edendanud mitmekesisust, universaalseid väärtusi, aga võib ka mõista nii, et universaalseid väärtusi ei ole, kui kõik on erinevad, iga riik saab valida oma poliitilise ja majandusliku süsteemi ja liberaalsed poliitilised ja ühiskonna väärtused no, no, need, mis on meie väärtused läänest, et eh, need on nagu vastupidised Hiina seisukohtadele, aga samas ütleb ta, eh, ütleb Hiina, et kõik on võrdsed rahvusvahelistes suhetes, eh, ta räägib rahvusvahelisest demokraatiast ja Hiina jõupingutustest vähendada samas suurte lääneriikide võimu Äh, keegi ei tohiks olla priviligeeritud rahvusvahelistes suhetes, Euroopa, USA, äh, aga ka Jaapan ning võib-olla ka Hiina kuuluvad nende, nende hulka, kellest Hiina räägib. Venemaa, tahtsin öelda. ning äh, kolmas tsitaat, see ei ole Xi Jinpingilt, Deng Xiaopingilt see on sõnavõtt, äh, mis peeti tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandal aastal ÜRO-s ja äh, kõik see, millest Deng Xiaoping omal ajal rääkis, võib-olla enam ei käi pea, aga mõned elemendid on jätkuvalt olulised Hiina tulevikuvisioonis rahvusvahelisel areenil. tuhat üheksasada seitsekümmend neli äh, ütles siis Deng Xiaoping, et Hiina on vastutus rõhutud äh, ja nõrkade rahvaste eest seista maailmas. rõhuvad rahvad tollal olid USA ja Nõukogude Liit Hiina arvates. Deng Xiaoping ütles tollal ka, et Hiina ei ole superriik ja superriigiks ta ka ei saa mitte kunagi, selliseks nagu USA või Nõukogude Liit ei saa Hiina mitte kunagi. ja seda peetakse ka Äh, praegu oluliseks Hiinas tahtsin veel äh, paar märkust teha, äh, midagi teiega jagada, nimelt kõigepealt Hiina muutus rahvusvahelise tasandi tegijaks juba tuhande üheksasaja seitsmeteistkümnendal aastal, Esimese maailmasõja ajal kui osales sõjas, muutus nii-öelda globaalseks teguriks. rahvaste liigaga ühines Hiina tuhande üheksasaja üheksateistkümnendal aastal ja tuhande üheksasaja nelikümmend viis sai Hiinast ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige. Need Hiina saavutused jäävad juba päris kaugesse minevikku. ja kui Hiina tundis et teda järk-järgult tunnustatakse suurriigina, keskendus ta järk-järgult rohkem arenguriikidele. rääkisin juba tuhande üheksasaja seitsmekümne neljanda aasta ÜRO äh, Deng Xiaopingi kõnest ning minast sai nagu eh, G seitsekümmend seitse arengumaailma liider ning eh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tuli Hiina välja uue algatusega Belt and Road Initiative, eh, mis minu arvates on üks peamisi algatusi, mille sõnum on see, et läänel on ei ole varem õnnestunud arengumaailma aidata ja Hiina on asunud äh, arengupoliitikas liidripositsioonile maailma tasandil. ja nüüd minu viimane slaid, mida ma teile näitan, on ajakava, mille Hiina ise äh, on välja töötanud äh, president on siis öelnud, et kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks peaks Hiina keskmiselt jõukaks riigiks saama, kaks tuhat kolmkümmend viis on Hiina innovatsiooniliider maailmas ning kaks tuhat nelikümmend üheksa peaks Hiina olema juba globaalne liider eh, ja kõige suurem poliitiline mõjur maailma tasandil. nüüd selleks ajaks peaks olema Hiina saavutanud uues, uuesti sünni või ta-, rahvuse taassünni eesmärgid. ja nüüd kokkuvõtteks tahaksin öelda, et Hiina on järjepidevat tööd teinud ja jätkab tööd selleks, et vähendada lõhet arengumaailma ja arenenud riikide vahel, eriti äh, lääne ja arengumaade vahel. Ähm, Hiina on püüdnud aidata arenguriike ähm, nende majandusarengus, aga samuti ka äh, püüdes vastu seista läänemaailma majandusmõjule arenguriikides. Hiina ilmselt töötab selle nimel, et Aasias lõpetada USA äh, ülekaal ning äh, Ähm, tahab saavutada nii majanduse kui tehnoloogilise ja, ja ka diplomaatilise liidri seisundit. esimene kõigi kõige võrdsete, kõigi võrdsete riikide seas on äh, Hiina eesmärk. samas on tegemist ikkagi veel kahe segmendiga rahvusvahelises kogukonnas. Äh, Hiina tundub olevat soovinud maailma äh, valitsemisstruktuure ümber kujundada, äh, vähendada siis äh, lääneriikide osade, osakaalu ning liberaalsete väärtuste tähtsust. ja lõpuks Euroopa Liidu strateegia, kui me vaatleme seda praeguses kontekstis, mida ma just äsja kirjeldasin, ütleksin nii Euroopa Liidu jaoks oleks tähtis arengupoliitikas Hiinaga dialoogi pidada, sest Hiina jaoks on see väga oluline teema, äh, oluline oma legitiimsuse tagamiseks rahvusvahelises poliitikas ning äh, sellel on ka tohutu potentsiaal äh, Hiina jaoks, kui ta soovib arengupoliitikas rolli mängida. nüüd Hiina püüab luua ka äh, teatud pingeid lääne ja arenguriikide vahel ja seda ära kasutada. seda tuleb mõista ja mm, püüab ka kuidagi äh, pingestada Euroopa Liidu ja USA vahelisi suhteid, avaldades siis globaalsel tasandil protsessidele mõju ja lõpuks, mm, nii nagu härra Jan Weidenfeld rääkis, Hiina ei ole selgelt huvitatud sellest, et liberaalsed väärtused, mis nii olulised on Euroopas, ähm, jääksid püsima ja seda ei tohiks unustada. tänan. aitäh, härra Vander Putten. ja nüüd helistame Pekingisse Brüsselist. kas side on olemas? time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 rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga ja äh, teie olete meie kohtumisel kolmas kõneleja, me rääkisime siin Hiina ja Euroopa Liidu dialoogist. ma annaksin ka teile sõna hea meelega kümneks minutiks. suur tänu selle võimaluse eest kõnelda teiega, minu nimi on Mats Orban ja ma olen Euroopa Liidu Hiina Kaubanduskoja president Hiinas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 Thank you to Beijing, Mr Harborn. aitäh, härra Harborn. nüüd oleme me ära kuulnud oma kolm sissejuhatavat sõnavõttu ja meil on circa pool tundi aega aruteluks meie sõnavõtjatega ja kõigepealt annaksin sõna härra Bernt Langele, Inta komisjoni esimehele. suur tänu, härra esimees ma lihtsalt äh, mõtlen hetkel järele, et paljud seisukohad äh, on väga kaitsepositsioonist lähtuvalt, öeldes, et Hiina teeb seda, teist ja kolmandat äh, ja Hiina üritab poliitiliselt ja majanduslikult äh, mõju laiendada. kas see on ka seotud Euroopa poliitika nõrkusega või ka sellega, et meil ei ole tõelist tööstusstrateegiat. me räägime tihtipeale sellest Hiina tootmisalgatusest CM kaks tuhat kakskümmend viis, aga mis on meie strateegia, mis on meie lähenemine? ma ei ole kindel, et see on tasakaalustatud nägemus loomulikult äh, kaubandusvaldkonnas on meil palju probleeme ja me kuulsime äh, seda selgelt äh, selles osas, mis puudutab ebaõiglast kohtlemist seoses riigiettevõtetega ning investeerimisprobleemidega. ja loomulikult on väga oluline leida ka ühine arusaam Hiina ametivõimedega investeeringute osas praegused läbirääkimised on seitsmeteistkümnendas voorus ja loodame, et pärast järgmist partei, või viimast parteikongressi on valmis äh, jõudma kokkuleppeni ja loomulikult on meil vaja Hiinat ka maailmakaubandusvaldkonnas stabiliseerida äh, mitmepoolsed kaubandussuhted WTO raames näiteks, on vaja selgelt välja öelda protektsionismi äh, vastased seisukohad, lisaks kriitikale, õigustatud kriitikale äh, Hiina tavade osas peame me loomulikult ka mõistma, et globaalses maailmas on meil vaja Hiinat kui partnerit. selline on minu nägemus, aga ka küsimus ekspertidele. aitäh, härra Lange! teen ettepaneku, et kuulame kolleegide osad märkused ära ja siis anname võimaluse sõnavõtjatele vastata. järgmisena Bas Belder, palun, raportöör. Bas jah. jah. Dank u wel, voorzitter. Ik eh, had niet gedacht dat ik zo snel aan de beurt was, maar... aitäh! ma isegi ei uskunud, et mulle üldse sõna antakse. see on tõesti erakordselt huvitav, mida me täna õhtupoolikul siin kuulsime. mina kui raportöör tegelen ju ka arengutega Hiinas. Need on väga äh, põhjapanevad arengud. viimase ülevaande andis Leideni ülikooli professor, ta pidas selle Hiina üliõpilaste ees ja ütles, et neil on eraldi välja töötatud strateegia Hiinas ja et aga Euroopa Liidul nagu strateegiat üldse ei ole ja sellepärast ma tahaksin küsida teie käest, sest härra von Pötter ütles ka juba, et on tõepoolest erakordselt oluline, et Euroopa Liit lõpuks ometi nii kaugele jõuaks, et tal ka strateegia oleks. mõtleme kas või seda formaati kuusteist pluss üks kui tipp, tippdiplomaat, kelle nime ma siin ei sooviks nimetada, ütleb, et hiinlased kasutavad halastamatult ära iga vea ja veakese Euroopa Liidu poolt. seega meil on vaja tõesti hädavajalik, et Euroopa Liidul oleks selline strateegia. asi ei ole mitte mingi konfrontatsioonimudeli loomises, küsimus on pühendumuses suhetele Hiinaga hiinlased ei väärtusta meie liberaalseid väärtusi, kuid samal ajal püüab Hiina oma diplomaatiliste vahenditega ise ennast populariseerida erinevates maailma piirkondades. meie esindus Pekingis viitas ka sellele, et on äh, äärmiselt oluline kiiremas korras omada äh, selget, teaduslikult põhjendatud äh, seisukohti. järgmisena Joe Lainen, kes on Hiina delegatsiooni juht um.. aitäh! meil on tõepoolest kahe süsteemi vaheline konkurents, võistlus, siin ju räägiti et siil on plaan, kuidas edasi minna aastani kaks tuhat nelikümmend. ja te ütlesite, et ähm, majanduslikult äh, nad tahavad saada maailma suurimaks jõuks enne seda, poliitiliselt aga aastaks kaks tuhat nelikümmend üheksa. jah, need süsteemid erinevad tõesti meil on liberaalne äh, süsteem, seal on repressiivne poliitiline kord, mida pakutakse mudelina ka teistele maailma riikidele ja see mõjutab ka Euroopa Liidu liikmesriike. ma ei tea, kes kellele neid saladusi avaldab kas siia Raabornile või vastupidi, aga Euroopa Liit peaks kõige sellega arvestama. E, püstitati ka küsimus, mida me siis tegema peaksime, tegelikult meie mudel on ju palju atraktiivsem, teda on palju meeldivam inimestele tutvustada. E, ja see peaks andma uue dünaamika, kuid me peame oma nõnda öelda väärtusi toetama ka asjaomaste finantsidega. meil on sageli selles osas probleeme. meil olid päikesepaiste aastad, majandus õitses Hiinas, vaatamata sellele, et meile lubatakse võrdseid tingimusi, kui tegemist on ebaausa konkurentsi, protektsionismi ja ebaõiglase kohtlemisega. ma leian, et ka internet on väärt, et seda lähemalt vaadelda. meie tahame internetti, Hiina tahab intranetti meil on lihtsalt kaks erinevat äh, arusaama ja nägemust äh, selles küsimuses. ma leian, et nii palju koostööd kui võimalik, aga äh, nii konkreetsel distantsil kui vähegi võimalik ja vajalik. Hiina kultuur, aastatuhanded Äh, Hiina ooper, kõik need äh, pehmed väärtused, äh, me peame, me suhtume nendesse lugupidavalt, kuid me peame olema suuteliselt nägema ka eesriide taha. aitäh ja nüüd interraportöör Hiina teemal, härra Vinkler suur tänu, esimees ja head kolleegid. ma olen samuti kuulanud neid esialgseid sõnavõtte ja tahaksin tervitada ka Mats Harborni, kes on Euroopa Liidu Hiina Kommertskoja press-, esimees ja välja tuua mõningaid Inta arvamuse äh, elemente, mida me oleme arutanud lähtudes tähelepanekutest. loomulikult puudutavad need Euroopa Liidu ettevõtete olukorda Hiinas, seega on see tuttav teema, meie arvamus lähtub osaliselt Euroopa ettevõtete kogemusel Hiinas. head kolleegid, täna siin kõneledes oleme me sisse toonud miljardi väärtuses kaupu ja täna oleme me eksportinud nulle koma viie miljardi väärtuses Hiinasse. me võime rääkida Konfutsiusest, eh, kõigest muust ja see puudutab ainult kaubavahetust, mitte teenuseid, investeeringuid ega e-kaubandust seega, kui meie austatud eh, esimene kõneleja ütles, et eh, tegemist on uute reaalsustega, siis lootsin, et räägitakse ka USA protektsionismist, eh, USA presidendist, aga see on meie uue reaalsuse aspekt, see tuleb Washingtonist, vähemalt tundub nii ning see, kui lihtsalt räägitakse kaubandussõjast, lähtub samuti samast pealinnast, tegemist on uue reaalsusega jah, me peame oma huvisid kaitsma, me peame reeglitest kinni pidama ja see, mida me näeme Beijing, Pekingist president Xi Jinpingi poolt, eh, tema suureuneses sõnavõtus Davoses eelmisel aastal ja sel aastal, jah, tegemist on tõesti panustega, aga nendele järgnevad teod, eh, faktid, seega me peame nõudma ka nende realiseerumist nii, mõned sammud mis puudutab finantsteenuste auto, laeva ja lennutööstuse valdkond, jah, see on eh, ainult üks sammudest, me peame nõudma enamat, me peame ootama enamat. ja viimane mõte, kui tohib, me rääkisime täna hommikul kaubandusaseministriga Hiinast, kes oli eh, Brüsselis kohtumas Euroopa Komisjoniga eile ja meiega täna äh, me valmistame ette oma missiooni Pekingisse ja Shanghai'sse, rääkisime me äh, siirusest, me peame mõistma üksteist paremini, osapooled peavad olema siiramad ja ma arvan, et meil on vaja siirust ka meie sisedialoogis, sest äh, minu arvates see koostöövaldkond on, mida me peame paralleelselt, kui soovite, turule juurdepääsu äh, poliitikatega ja me peame seda arutama ja vaatama, millised on need sisereeglid, mida on vaja täita ja kuusteist pluss üks täidab neid reegleid ja on läbipaistev, siis on see ainult üks elementidest meie Euroopa Liidu Hiina strateegiast, aitäh! aitäh, härra Vinkler ja nüüd saavad sõna need, kes selleks on avaldanud soovi lisaks. proua Suitsa, proua Andrikiene, härra Saradil, härra Vaigel, härra Pütikofer, härra Šolts, härra Kukan ja maksimaalselt kaks minutit igale ühele, proua Suitsa kõigepealt suur tänu, üritan teha lühidalt, jah, vastab tõele, konkurents kahe süsteemi vahel, me peame seda arvesse võtma alati ja me ei tohi kaotada silmist äh, seda, et Xi Jinping on äh, määramata ajaks võimul pärast neid uusi reegleid kommunistlikus parteis, me peame hoolitsema selle eest, et need erimeelsused oleksid eh, ette arvesse võetud. loomulikult eh, peame me ka jätkama dialoogi ja me peame tegema koostööd eh, konkreetsete reeglite osas. mul on üks küsimus, keegi teist mainis Hongkongi ja Taiwan'i, et nad said Hongkongi tagasi, aga Taiwan'i mitte veel. mul on üks küsimus meie viimases dokumendis välisjulgeoleku äh, poliitika alguses rõhutas Euroopa Parlament äh, äh, toetust Taiwani osalusse rahvusvahelisel tasandil ja organisatsioonides, Euroopa Parlamendi toetus sellele teemale on olemas. kuidas siis Taiwan jäi välja assambleest eelmisel aastal, nad ei ole saanud kutset ka selle aasta assambleele, arvestades Taiwani pikaajalist pühendumust äh, nende osalus WHO mehhanismis on senini lahendamata, mis on selle põhjuseks, kas te teate ka midagi enamat selle kohta? Hiina peaks lõpetama Taiwan'i osalemise takistamise kõikides rahvusvahelistes organisatsioonides, kas teate midagi enamat selle kohta, kas teil on midagi lisada meiega selle kohta? aitäh! Äh, härra Sabadil, palun. aitäh. mulle tundub, et me oleme ikka veel arusaamatus olukorras Hiinaga, me ei tea, kas me peame neid käsitlema kui strateegilist äh, partnerit või äh, väljakutse esitajad või mõlemat, mina arvan, et me ei suuda veel mõista nende suurenevat geopoliitilist mõju ja kõike seda, mis on seotud selle valdkonnaga. ja kui vaadata nüüd kaardis, siis kakskümmend on äh, liikmesriiki, põhiliselt kauplevad Saksamaaga, samas kui Saksamaa põhipartneriks on Hiina, siin on suur muudatus äh, ka geopoliitilisel tasandil lisas majanduslikule ja Euroopa Liit peaks läbi mõtlema hii, suhted Hiinaga pragmaatilistest põhimõtetest lähtuvalt ja ma usun, et kuigi me võime nõustuda, et me ei ole nõus kõigis äh, küsimustes, siis on äh, vähim ühine nimetaja Hiina osas äh, avatud kaubandus, äh, mingisugune tasakaal, mida me, me, mille suunas me peaksime üheskoos töötama. esimeses sõnavõtus räägiti sellest, et Hiina on mitmeid poliitilise mõju strateegiaid Euroopa Liidu meedias ja akadeemilises maailmas. jah, loomulikult äh, Hiina tegutseb oma mainekujundamise osas maailmas, aga meil ei ole mõtet paranoiliseks muutuda kõikides valdkondades. lugesin hiljuti artiklit äh, Politico ajalehes, kus kuusteist pluss üks kirjeldati hästi kujundatud Hiina plaani selleks, kuidas Euroopa ühtsust lõhestada ma arvan, et me peaksime olema palju kainemad selliste aspektide analüüsimisel me peaksime pragmaatiliselt käsitlema seda ning mitte üritama äh, vandenõuteooriaid luua ja nii edasi. me peame olema avatud, ausad, konstruktiivsed ja pragmaatilised, aitäh! aitäh, tahaksin kommenteerida seda seisukohta kuusteist pluss üks ühe kohta, aga kuna ma juhatan koosolekut, siis mitte, Ivo Vaigel, palun. suur tänu, ma arvan, et väga oluline on rääkida oma strateegiast seoses Hiinaga ning äh, suur viga oleks, kui me äh, võtaksime Hiinat kui äh, mingisugust vastast või vaenlast Euroopa osas kui kelle, kedagi, kes ainult meie huvisid võib kahjustada. me peame olema avatud äh, meelega oma suhetes, kontaktis Hiinaga, aga mina tahaksin rääkida konkreetsest teemast hiljuti toimus parlamendis konverents, mis puudutas piirkondlikult julgeolekut äh, Lõuna-Hiina meres ja kuulsime mõne, mõningaid väga auväärseid kvalifitseeritud seisukohti Taiwan'i osalejate poolt ähm, selles arutelus. ja loomulikult Taiwan'i jaoks kõik hiljutised muudatused, mis vahetevahel on olnud dramaatilised on äh, oluliselt mõjutanud julgeoleku valdkonda Taiwan'i osas. hiljuti, kui hakati kasuta äh, mitmeid vastuolulisi äh, lennundusmarsruute selles piirkonnas, siis ilma igasuguse eelneva konsultatsioonita Taiwan'iga Äh, see mõjutas olulist, ähm, oluliselt äh, piirkondlikku äh, stabiilsust, julgeolekut, erinevad sõjaväeharjutused käesoleval aastal ning lennukikandja sisenemine vetesse, mis on osa Taiwan'i piirkonnast, on Hiina-poolne soov oma sõjaväelist jõudu demonstreerida Taiwan näeb oma uut lõunapoolset poliitikat, keskendudes valdkonnaga kui olulist vahendit selleks, et piirkondlikku õitsengut edendada. Eh, seega ma arvan, et oleks oluline arvesse võtta, et meil on vaja dialoogi, vastutustundlikku dialoogi Hiina ning Taiwan'i vahel ja kohalikku julgeolekut saab tõhustada äh, selles piirkonnas, äh, äh, kus Taiwan on, ühises piirkonnas on. aitäh, järgmisena härra Pütikohver, palun. Thank you, chair. I uh, do think it's a good suur tänu. ma arvan, et see on hea lähenemine selle asemel, et siin hurjutada, peaks vaatama, mida on uut Hiinas, mida uut on Euroopas ja mida uut nende kahe poole suhetes. minu analüüsi järgi on üks element küll uus. Hiina on nüüd kogenud viimastel aastatel režiimi muutust. Hiina oli midagi sellist, mida võiks nimetada kommunistlikuks aristokraatiaks, aga nüüd, nüüd on selline impeeriumi partei, äh, mis muutub järjest rohkem äh, diktaatori režiimiks. Hiina välispoliitika järgib uut paradigmat ma olin üllatunud ühe sõnavõtu puhul, kui kuulsin, et Hiina eh, järgib ikka veel Deng Xiaopingi eh, nõuandeid välispoliitikas, aga need ehm, eh, Need õpetused tegelikult ei ole ajaproovile vastu pidanud ja uus president minu meelest teeb midagi, mis on täiesti vastupidine rahvusvahelisele kogukonnale, mille väärtused on ÜRO hartas kinnitatud. ja ma arvan, et see mõjutab ka Hiina lähenemist Euroopa suhtes. Hiina toetas kunagi Euroopa Liidu ühtsust ja nüüd ajab ta hoopis jagaja valitse poliitikat. ja nüüd ma ütleksin nendele kolleegidele, kes siin äh, kriitilised olid, et äh, mõnede suurte Euroopa Liidu riikide kavatsused on pigem egoistlikud äh, ja aetakse taga oma kasu, ma ei taha kellelegi näpuga näidata, aga ma usun, et et süüd on mõlemal poolel. ja me peaksime nüüd nõudma, et Hiina ikkagi ajaks ühtse Euroopa poliitikat. suur tänu, Helmut Scholz kuue nimel, palun. Thank you, Chair, and I want to thank also the three presenters for the contributions, which of course suur tänu, aitäh külalistele sõnavõttude eest, see on meile veel kord andnud võimaluse äh, kuulata ajaloolist ülevaadet Hiina ja Euroopa Liidu suhetest. aga aega on vähe. ja mina valiksin hoopis teistsuguse lähenemise eh, nendele meie ees seisvatele küsimustele lähenemiseks nüüd eh, meil on veel äh, kahe tuhande kolmekümnenda aastani loetud aastad selleks, et äh, milleeniumi arengueesmärgid täidetud saaks ja iga kodanik hindab meid selle järgi nii Euroopa Liidus kui ka Hiinas ja seega võib-olla ähm, kui me vaatleme, millised on sisedebatid Hiinas, kas see mängib mingit rolli, kas äh, reeglitel põhinev kord kujuneb Hiinas välja, kas see muutub tõesuse, tõel-, tõeluseks ning äh, kuidas me hakkame järgmistel aastal elama, tarbima, see on Euroopa Liidu kodanike küsimus, see on Hiina küsimus, see on küsimus, mis seisab USA ja kõigi teiste maailma riikide ees, aga reaalsus on selline. ja ma arvan, et äh, Hiina äh, sisenemine maailma majandusareenile on maailma majandust muutnud meil on Euroopa Liidu äh, ühtne poliitika ja äh, ma arvan, et me peaksime praegu palju mõtlema sellele, kuidas me räägime sarnastest probleemidest, kuidas me omavahel nendest räägime, kuidas me Hiinale neid esitame, nii et Euroopa Liidu ja Hiina suhted oleksid viljakad. suur aitäh ja järgmiseks Eduard Kukan kaks viimast kõnelejat. suur tänu, mul on ainult üks mure. see puudutab kaubandussuhteid, mis on juba pikka aega olnud väga pingelised, just eelmise aasta lõpust alates peab tõdema, et partneritevaheline dialoog puudub ja just Äh, sellepärast puudub dialoog, et me saame erinevalt aru ühtse Hiina poliitikast. Euroopa Liidul äh, oleks tähtis konstruktiivset suhet arendada ja toetada, äh, kaubandussuhteid arendada ja pidada dialoogi näiteks läbi kolmandate osapoolte. dialoog on Aasia Vaikse ookeani regiooni rahumeelse arengu seisukohast möödapääsmatu. et küsiksin, milliseid elemente peaks Euroopa Liidu Hiina strateegiasse võtma selleks, et ära hoida pingeid või siis pingete kuhjumist kaubandussuhetest. tänan. suur tänu. kolleeg Andrek Jene on viimane kõneleja sõnavõtjate nimekiri on suletud, seega Laima on viimane, kes sõna saab. suur tänu. kolleeg Lainen ütles, et meil on nagu äh, ärgata vaja. ja tal oli õigus. kui te tahate rikkaks saada, äh, ehitage tee see on selline One Belt, One Road initsiatiivi sarnane ähm, moto, NATO ja nüüd on Hiina investeeringutega oma jälje Euroopasse jätnud. kriitilisse eh, infrastruktuuri eh, inve-, tehtud investeeringud Kesk- ja Ida-Euroopas ületavad keskmise investeeringute taseme Euroopa Liidus endas. ja nüüd otsitakse eh, strateegiat, kuidas arendada suhteid. muidugi Euroopa Liit on äh, põhiline siht, sihtterritoorium Hiina jaoks otseinvesteeringute tegemiseks ja võib-olla peaks kuidagi rakendama strateegiliselt te-, olulistes äh, sektorites energia, kaitse, kommunikatsioon, transport, ähm, investeerimiskriteeriume, meie elatustase ja heaolu ja julgeolek sõltub nendest sektoritest ja samuti tuleb eh, militaarsektorile tähelepanu pöörata. meil on muidugi üksteist vaja, eh, Hiinal ja Euroopa Liidul, aga me peame üksteist saama usaldada. Eh, reeglitel põhinev kaubavahetussüsteem on praegu ohus. Euroopa Liit hindab stabiilseid majandussuhteid, see, eh, suhted peavad olema stabiilsed vastastikuselt eh, ning eh, me nõuame paremat õiguskaitset, rohkem läbipaistvust, selgemaid reegleid ja mm, oleks hea meel kuulda, mida meie külalised arvavad sellest, tänan. suur aitäh! me tahaksime selle päevakorrapunkti läbi võtta kella neljaks, seega meil on jäänud kolmele külalisele viis minutit selleks, et sõnavõtjatele vastata. võib-olla alustaksime ähm, viimasest külalisest, härra Har-, härra Harbon, kas te kuulete meid? Interest. Five minutes, the floor is yours. viis minutit, palun. Thank you very much uh,. <clears throat> Yes, is Europe too defensive?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 meil ei peaks olema mingeid paralleelseid lähenemisi suhetes Hiinaga. palju sõltub Hiinast endast ka, aga me peaksime nii palju kui võimalik püüdma mõista nii keerukat ühiskonda. oleme mures eh, sellepärast, et kui eh, Hiinas seisukohad ehm, või äh, väljaspool Hiinat levivad äh, ekstreemsed seisukohad ja äh, arvatakse, et Hiina võib meile ohuks saada, siis see ei aita meie dialoogile kuidagi kaasa. see puudutab ka ärialaseid sidemeid, sellest ma juba rääkisin, me peame edasi liikuma ja muidugi dialoogi tuleb pidada ka regulatiivsete küsimuste osas. ütlesime ka, et režiimi muutus, millest eelviimane kõneleja ka rääkis, on tekitanud palju äh, vääritimõistmist, arusaamatust läänes Hiina tegelikult äh, mõistab ise palju paremini oma, äh, oma ühiskonda, oma ühiskonna arenguid ja tegelikult peame siis vaatama nii-öelda, küsima hiinlaste endi, endi käest, mida see neile tähendab ja lõpuks, kui rääkida mm, kestlikust majandusest ja võitlusest kliimamuutuste vastu, siis Hiina tegevus on eluliselt tähtis, kui me soovime selles valdkonnas edu saavutada. selles suhtes on juba mõned lootustandvad signaalid tulnud. nimelt palju rangemad keskkonnanõuded ja nende jõustamine mis puudutab nüüd just Hiina ettevõtteid, oleme näinud ka, et Hiina on palju rohkem kui ükski teine riik maailmas investeerinud äh, taastuvenergiasse ja see on eeskujuks ka äh, Euroopa ettevõtetele. meie peaksime muidugi usaldama oma süsteemi, vaatama tulevik, kokku optimistlikult. Äh, see annab meile jõudu diskussioonides Hiinaga ja Hiina on väga tähtis meie jaoks. Euroopa ettevõtete jaoks muutub Hiina järjest olulisemaks ja seetõttu tuleb jätkata süvendatud dialoogi Hiinaga äh, ka äh, reeglite üle eelolevatel aastatel. tänan. suur aitäh ja järgmiseks härra Van der Putten, palun suur aitäh! Ähm, Spelter ja teised ka rääkisid vajadusest arutada, milline peaks olema Euroopa Liidu strateegia Hiina suhtes. seda teemat tuleks edasi arendada. mul on kolm ettepanekut, mida minu meelest peaks arvestama, kui arendada Euroopa Liidu Hiina strateegiat. esimene komponent. selline strateegia peaks omama selget visiooni sellest, äh, milline on Euroopa Liidu arvates maailmasüsteem. globaalne äh, süsteem, äh, kõik areneb edasi ja kui Hiina mängib seal olulist rolli, siis mis, mida kujutab ette Euroopa Liit, milline võiks Euroopa Liidu roll olla tulevases maailmakorralduses, milline on Hiina roll? me ju soovime euroopalikke väärtusi maksimaalselt tagada Euroopa Liidus äh,, maailmas, seega me peaksime palju rohkem ja detailsemalt seda teemat käsitlema. teiseks tuleb käsitleda erinevaid dilemmasid paljud siinkõnelejad rääkisid suh-, suhete eri aspektidest. kui me alapunktidele keskendume, siis ei jää eh, siis ei saa eh, selgeks, milline on see üldine Euroopa Liidu seisukoht. Eh, muidugi tuleks kõige suuremate dilemmadega tegeleda, näiteks valik. selliste väärtuste vahel nagu äh, Äh, inimõigused ja majanduslik olukord, samuti äh, ähm, kriteeriumid, mida meie oluliseks peame, kuidas neid dilemmasid lahendada, see peaks meile selge olema. Äh, otseinvesteeringud Euroopa Liitu, Äh, kindlasti peaks palju täpsemalt jälgima, äh, mida Hiina taotleb nende investeeringutega, mida lubada, mida mitte. mida teha Taiwaniga näiteks, on ka oluline küsimus. meil on erinevaid äh, ettekujutusi Hiinast, aga meil võiks olla üks üldine selge pilt Hiinast ja Euroopa Liidu suhetest Hiinaga see võiks olla äh, Euroopa Liidu strateegia aluseks ja kolmas komponent, millest ma tahtsin rääkida, on uus narratiiv arengule maailmas. Hiina on töötanud välja oma arusaama arengupoliitikast, äh, see on mm, Belt and Road algatusega väga tihedalt seotud ja äh, see on paljudele maailmas väga huvitav äh, ja atraktiivne. ja vana läänelik lähenemine arengupoliitikale pole olnud piisavalt edukas, seega on vaja uut arengupoliitikat või, või lähenemist arengupoliitikale. mingi selge narratiiv Euroopa Liidu poolelt tuleks kasuks, äh, aitaks meid paremini mõista kuidas äh, arengupoliitika kujuneb kahekümne esimesel sajandil ja tuleb ka tunnistada, et paljudes riikides maailmas väljaspool Euroopat ja isegi Euroopa naabruses ja Euroopa Liidus sees on, on, on soov süvendada majanduse arengut, ära kasutada kõiki neid võimalusi, mida Hiina pakub ja see Belt and Road algatus on väga oluline tegur selles suhtes. strateegilisest seisukohast peaks Euroopa Liit nüüd tulema välja ettepanekutega uue kaasaegse silgi äh,, eh, siiditee ettepanekuga. Euroopa ja Euroopa Liit saavad kindlasti eh, sellistes suhetes olulist rolli mängida, see ei ole päris see, nagu Hiina Belt and Road algatus aga ilmselt see on nagu alternatiiv siiditee algatusele. tänan. suur aitäh ja lõpuks härra Weidenfeld. Two very brief comments um, on bilateral investment. mul on väga lühikesed äh, kommentaarid investeerimispoliitika kohta, jah Hiina tundmine on väga tähtis ja paljudes aspektides on meil teadmisi puudu näiteks seoses investeerimispoliitikaga ja nüüd äh, kahepoolsed investeerimislepingud. Äh, muidugi äh, küsimus ei ole selles, kas me neid lepinguid sõlmime, aga me peame mingisugused, mõtleme ka, millised on barjäärid, kuidas need kõrvaldada ja ja muidugi me võiksime neid kahepoolseid lepinguid sõlmida. nüüd laiemad teemad, ähm, mis on süsteemsed. räägitakse e, Hiina toodete mõjust Euroopa poliitikale, ma ütlen, täiesti õige arusaam. kuusteist pluss üks, seda nimetati siin mitu korda. kuusteist pluss üks on tekkinud just seetõttu, et Euroopa Liit pole väga äh, eriti, äh, pole, pole eriti edukat poliitikat ajanud. ja Hiina on selle ära kasutanud, muidugi. Äh, ega Hiina ei tekita pingeid, aga ka, proovib neid ära kasutada ja nüüd ma usun, et praegu on paljudes äh, pealinnades toimunud mõtteviisi muutus, mida on ka juba pikka aega oodatud äh, suhetes Hiinaga. ja peab ka tunnistama, et mõned liidrid on praegu palju lähemal kui teised äh, Hiina juhtkonnale. jah, ma ei tea, kui kaugele selline selline soosiv suhtumine mm, läheb, aga see on täiesti selge, et kõrgel, kõrgemal tasemel mm, on suhted mm, eripalgelised ja nüüd see eh, ühtse Hiina mudel. kui me nüüd tõesti kolmandate riikidega suht-, suhtleme, siis peame mõistma, et, eh, et paljud riigid on väga-väga huvitatud Hiinast. Hiina edusammud viimase kahekümne aasta jooksul on muljetavaldavad ning väljastpoolt vaadates toimib väga palju sellest, mida Hiina on ette võtnud. ja nüüd see, millest rääkis äh, härra Peetinghofer. jah, üliõpilased ei taha Hiinasse minna, sellepärast et nad ei saa internetti kasutada nii, nagu nad seda kodus teevad, Facebooki ei saa kasutada. noh, lääne publikule on see ebameeldiv või, või vähemalt osale sellest aga vaatame, milline on Hiina pikaajaline planeerimine äh, uue poliitilise korralduse puhul võivad tekkida tagasilöögid. mis juhtub, kui president saab südameataki näiteks? siis võib äh, toimuda ülestõus, rahvarahutused. sellele tuleks mõelda. ja mis saab Hiina rahast? sellest on räägitud väga palju, aga see raha ei ole ainus asi, mis edu tagab. kui te kõnelete indoneeslastega, siis nemad ütlevad, meie Hiina raha ei taha, see, sellega kaasneb teatud mõju ja meie pigem hoiaksime sellest eemale. selliseid näiteid on veel regioonis. raha ei ole ainus määrav tegur ja meie ei peaks küll siin ähm, raha kaalule panema, kui me näiteks Belgia teedeehitust vaatame, mõtleme, millised on meie pehmed väärtused, millega me saaksime protsesse mõjutada, haridus ja nii edasi. ja nüüd, mis ma arvan Hiina poliitilisest mõjust Euroopale? ma olen siin paljudelt seda kuulnud, öeldakse, et rahvadiplomaatia, avalikus suhted ja nii edasi, ma ei taha sellest rääkida pilt on minu meelest vastupidine. kõik, mida ma näitasin siin slaididel, äh, kõik see, mida Hiina teeb, siin ei, on meile kättesaamatu Hiinas. ja mina arvan, et äh, me peaksime Euroopa huvidest rääkima. me ei peaks siin rääkima, et mida ühed või teised meist arvavad, ei mis on Euroopa huvid, sellele tuleb keskenduda. Äh, meil on mõned ühised huvid USA-ga näiteks, vaatamata USA väga karmidele hoiakutele praegu, isegi investeeringute puhul näiteks ja ei tohiks ära unustada, et ega suhet Euroopa Liidu suhetes Hiinaga ei ole mitte midagi põhimõtteliselt muutunud investeeringute puhul on, nõutakse ikkagi vast-, vastastikusust, kaubanduspraktika Hiina poolelt on ikka ebaõiglane eh, ja üleüldse on meil väga erinevad arvamused. kui me räägime lähenemist mõnes eh, ärivaldkonnas, siis jah, lähenemine küll, aga mitte midagi enamat. tegelikult see lähenemine toimub sellepärast, et meie läheneme Hiina normidele, näiteks tehisintellekti küsimuses ja äh, muidugi WTO-s võib äh, Hiina olla meile oluliseks äh, partneriks, aga nende retoorika ei ole eriti palju tõotav praegu. me ei tohiks ületähtsustada Hiinat WTO-s, tänan. aitäh meie külalistele. ühendus härra Harborniga on juba lõpetatud, aitäh härra Vander Putten ja Weidenfeld tulemast, aitäh sõnavõttude eest. Bas Belder, do you want to say a few concluding remarks? härra Pelder, kas soovite mõned äh, sõnad öelda lõpetuseks? ja loomulikult on teil see võimalus. Deze hoorzitting äh, onderstreept nog een keer waar we hier äh, echt meer aan moeten. see on tegemist siin kuulamisega ja me kuulsime ära seda, mida me peame tegema tingimata ühiselt parlamendi nõukogu ja komisjoniga strateegia väljatöötamine on erakordselt suure tähtsusega ja öö, äh, pinged, pingete ja hõõrdumiste vältimiseks öö, äh, peame väga täpselt jälgima, kuidas me äh, suudame kaitsta Euroopa Liiduna oma õigusi ja väärtusi kui me räägime Kadri instituudi uurimused toetavad seda minu seisukohta. me oleme nende eest teile väga tänulikud. aga ka, on ka teisi väga palju asjaomaseid ja sisulisi uuringuid. suur aitäh! aitäh teile! Right. Uh, colleagues, we're running slightly late. I would äh, äh, kolleegid, me oleme veidi ajast maas, lähme nüüd viivitamatult edasi, kaheksateistkümnes päevakorrapunkt Euroopa Liidu ja Hiina suhete seis pärast just toimunud kuulamist